il Presidente. Buongiorno, kolleege e kolleegi. tere päevast, head kolleegid. nagu teate, siis me peame ära ootama esimeste konverentsi lõppemise, enne kui alustame hääletusega. ma peaksin teile teatama, et härra Rosario Croceta, kes on endine Euroopa Parlamendi liige, on presidendile andnud avalduse kaitsmaks tema parlamentaarset immuniteeti seoses Palermo kohtu uurimisega ning vastavalt kodukorrale antakse edasi see eh, palve eh, Euroopa asjade eh, komisjoni